Uh, Mrs Estaras, you would like to take the floor, I understand. kas te soovite sõna võtta? mul on kodukorda puudutav äh, küsimus. väga paljudel on täna õhtuks broneeritud lennud ja me ju lükkame praegu ka viivitust edasi, kui me ei alusta. me ei saa lihtsalt äh, arutelul edasi lükata, aga ma saan aru, et volinikku ei ole jah, ma tean, see, et me siin istume, ei tähenda seda, et me ei pingutaks praegu, et õiged inimesed saali saada. jah, mul ei ole mitte midagi muud võimalik teha, kui helistada ja seda me oleme siiamaani teinud, nii et äh, volinik äh, jõudis just kohale, raportöör on teel siia, tere hommikust, volinik aga võib-olla saame jätkata ilma raportöörita ja siis hiljem, kui ta saabub, anname talle sõna. Uh, tere hommikust, volinik! oleks väga hea, kui me saaksime alustada, raportöör on ka teil siia, selleks et